sellega on päevakord kinnitatud selleks nädalaks ja ma avan nüüd arutelu, arutelu ja esimese päevakorrapunkti üle, milleks on proua Laara Koomi raport, mis puudutab standardimist Euroopas. ja kõigepealt saabki sõna proua Koomi raportöörina, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid me oleme jõudnud siis nüüd selle väga olulise seadusandluse viimasesse ettevalmistusfaasi. ma olen väga rahul isiklikult sellega, kuidas töö sujus variraportööride ja kõikide teistega, kes panustasid selle äh, raporti valmimisse, sealhulgas ka nõukogu ja komisjon ja lõpptulemus on väga hea heaks on kiidetud üks siseturu kõige olulisemaid äh, aspekte. aastaga ainult oleme me jõudnud esimese lugemiseni ja ma tahaksin otse öelda, et üldiselt on tegemist Euroopa Parlamendi jaoks tõelise edusammuga. me oleme niimoodi panustanud määruse lõppteksti üsna oluliselt ja ma olen veendunud, et parlament tuleb kogu sellest asjast välja tugevamana kui varem ja et nüüd on lõpuks ometi hakatud aru saama, et me oleme oluline institutsioon, kes esindab kodanikke ja loodetavasti annab see meile ainult hoogu juurde. ma tahaksin aga tulla nüüd mõne selle määruse konkreetsema punkti juurde. kõigepealt äh, president sekkub lugupeetud daamid ja härrad, mitte kellelgi pole võimalik raportöörist aru saada, äkki oleks võimalik, kui teid te,, kui te ei soovi osaleda selles arutelus, siit saalist lahkuda ja teha seda tasakesi. üks hetk, proua Komi. palun, kallis kolleeg. Äh, suur tänu, härra president ma tahaksin eh, siis eh, tulla, nagu ma ütlesin, mõnede selle määruse konkreetsete aspektide juurde, mis rõhutavad seda, kui olulised on need muudatused, mis on sisse viidud. nüüd eh, tänu nendele muudatustele on kogu määrus konsolideeritud alustel vabatahtlik e-, eraosalus ja nii edasi ja meie eesmärgiks ei olnud sugugi mitte toimivat süsteemi hakata äh, lahti harutama sugugi mitte, aga mõned muudatused tuli sisse viia selleks, et see süsteem oleks demokraatlikum ja konkurentsivõimelisem nii Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil. Huvitatud osapooled osalesid samuti väga palju selles arutelus, räägiti asjast ka avalikkuse ees, nii et nagu me näeme, see asi on oluline asi on demokraatias ja see samm seab äh, verstapostid kõigile. me räägime siin juurdepääsust turule, mm, äh, kõikide juurdepääsust turule, nii omavalitsuste kui ka erasektori, ka kodanike juurdepääsust äh, turule ja parlament on nõudnud siis äh, Äh, sellist äh, märgistamissüsteemi, kus, mille alusel saavad osalejad piisavalt informatsiooni ja on teadlikud süsteemi kasutajad. see puudutab nii erasektorit kui ka riigisektorit. riigisektorit tuleks äh, rohkem kaasata seadusandlikusse protsessi ja äh, VKE-desse tuleb äh, ka rohkem panustada, sellepärast nemad on need, kes Euroopa majandust hoiavad käigus. väikese ja keskmise suurusega ettevõtted äh, just selle tõttu, et nad on väikesed, äh, põrkuvad tihti selle süsteemiga liitumisel suuremate raskuste ette ja ometigi on nad ju meie terve majandussüsteemi aluseks nii et me peame andma parima selleks, et nad oleksid esindatud seaduse loomise juures. ja asi peab toimuma siiski alt ülesse suunas. ehk teisisõnu, praegust süsteemi tuleb koordineerida paremini erinevate tasandite vahel ja see on ometigi üks meie peamisi eesmärke, et kõik tasandid omavahel äh, töötaksid ja et Euroopa standarditest kujuneksid tulevikus universaalsed standardid. me oleme juba alustanud väga olulist dialoogi Ühendriikidega, IMCO komisjoni delegatsioon käis Washingtonis eh, ja eh, pani palli mängu nii-öelda ja eh, parlament ei ole, ole nõus nõukogu ettepanekuga äh, Äh, IKT osas, äh, rakendusaktide osas, sellepärast et see paneks komisjonile tohutu töökoorma ja kogu see süsteem muutuks kohmakaks. Mm, parlament on sisse toonud konsultatsiooni etappi et enne seda, kui komisjon äh, otsustab äh, ühe või teise tehnilise spetsifikatsiooni osas. nii et tegelikult äh, me oleme nii haldusmõttes kui ka rahalises mõttes lihtsustanud seda süsteemi ja taganud suurema läbipaistvuse komisjon peab nüüd avalikustama harmoniseeritud standardite nimekirja, mille peab siis enne heaks kiitma ega ma nüüd väga pikalt-laialt ei taha sellest asjast rääkida, olulisi aspekte on väga palju, ma ei tahaks laskuda väga suurtesse, väga väikesesse tehnilistesse detailidesse, vaid pigem tahaksin asjast rääkida kolleegidega. suur tänu, proua Koomi ja nüüd saab sõna äh, komisjoni esindaja, volinik Reding. president, honorable mem-. president, austatud äh, daamid ja härrad, tahaksin kõigepealt äh, tunnustada äh, Äh, proua Koomit raportööri ning ka äh, siseturu ja tarbijakaitse komisjoni töötajaid, eriti just Malcolm Harbourit, äh, esimeest, suurepärase töö eest, mis on nüüd lõpule jõudnud. Te teate, standardimine on üks väga olulisi instrumente, mis Euroopa majandust toetab tööstuse, avalike võimude, kodanike ning standardimisorganisatsioonide vaheline koostöö selleks, et standardeid parendada, on panustanud Euroopa suurimale saavutusele, millega te olete ilmselt kõik nõus, see on siseturg. standardid mängivad väga olulist rolli selleks, et Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet suurendada, samuti äh, aitavad standardid äh, meil ligi pääseda üleilmsele turule ning äh, koostalitusvõimet tagavad, mis on loomulikult oluline konkurentsivõime ning uute toodete ja teenuste väljatöötamise tarvis. VKE-de jaoks on standardid võtmeks selleks, et aidata ettevõtetel äh, suurendada atraktiivsust tarbijate suhtes ning standardite kasutamine aitab loomulikult tarbijate rahulolu suurendada avatud turgudel. kuna see teema on nii oluline, siis peab standardimine kohanduma uute ühiskondlike muutustega, nimelt üleilmse majandusega, jätkusuutliku arengu vajalikkusega, erinevate tehnoloogiate koostalitusega, mis parendaksid ligipääsu erinevatele ühiskonnagruppidele. selleks, et nende teemadega tegeleda, võttis komisjon vastu juunis kaks tuhat üksteist standardipaketi õigusraamistiku ning mul on hea meel, et Euroopa Parlament selle paketi viimast osa nüüd arutab, nimelt Euroopa standardiseerimise õigusraamistikku. see aitab parendada ja muuta kolme aspekti esiteks standardiseerimiskiirus läbipaistvus komisjoni mandaatide osas, mis palub Euroopa standardimisorganisatsioonidel standardeid mandaate anda, seda protsessi parandatakse läbi iga-aastaste tööprogrammide ning läbi rahalise toetuse. teiseks, kaasatus, mis puudutab Euroopa standardimissüsteemi oluliste sidusrühmide, sidusrühmade kaasamine ei ole tänasel päeval veel protsessi loomulik osa ning käesolev õigusraamistik eh, SME-de eh, ühiskondlike sidusrühmade osakaalu suurendab nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil. ning kolmas element puudutab eh, riigihankeid. me teame, et mitmed IKT standardid tagavad koos, talitusvõimet, ent ei ole töötatud välja Euroopa standardimisorganisatsioonide poolt, vaid üleilmsete vastavate organisatsioonide poolt. ning need spetsifikatsioonid tegelikult ei sobi Euroopa standardi kategooriatesse, äh, mida avalikud võimud riigihangete väljakuulutamisel äh, arvesse võtavad. Äh, selleks on vaja hindamismenetlust esiteks peale mida avalikud võimud saavad selliseid IKT spetsifikatsioone kasutada ka riigihanke pakkumustes ning seal on ka kriteeriumid äh, standardimisele Maailma Kaubandusorganisatsioonilt. Äh, ka teenuste standardiseerimist on võimalik äh, pärast teenuste sektori harmoniseerimist kasutada. komisjon samamoodi nagu ka enamik parlamendiliikmeid kahetseb nõukogu positsiooni, et bürokraatliku komitoloogia menetlusi on vaja kasutada standardimise puhul. meie arvame, et see ei ole õigustatud ning et see õõnestab ka standardimissüsteemi tõhusust, kuna see pikendab protsessi. sellepärast kasutame me ära ülevaate klausli selleks, et komitoloogia mõju hinnata mandaadile ning teha ettepanekuid, mis olukorda parandaksid kahe aasta jooksul. arvestades, et äh, algse ettepaneku enamik aspekte on aktsepteeritud ning kompromissi vaimus ja esimese lugemise kokkuleppele jõudmiseks on komisjon nõus tekstiga, nii nagu nõukogu ja, ja parlamendi vahel on kokku lepitud. Grazie, komissario. suur tänu, proua volinik. ja järgnevalt härra Kirik, palun. proua president, proua volinik, daamid ja härrad standardid on äh, olulised äh, kvaliteedi ning tarbijaohutuse seisukohast. tehnoloogilised edusammud on olnud kiiremad kui standardite süsteem ning see viib turukonfliktideni. seetõttu tõhus ja kiire standardimandaadi andmine võib ühtlustada turgu parendada koostalitusvõimet ning ka konkurentsivõimet ja seetõttu aitab see ka tarbijaid. aga selleks, et seda kõike teha, on vaja harmoniseerimist. standardimine peab kaasama äh, siseriiklikke standardiorganisatsioone, aga komisjoni ettepanekus on need kahjuks kõrvale jäetud vajalik on ka paremaid koostöövorme äh, ühenduse ja liikmesriikide vahel. Grazie, ora gli oratori a nome dei gruppi. suur tänu ja nüüd anname sõna fraktsioonide esindajatele ja alustame Rahvaparteiga, härra Schwab, neli minutit, palun. proua president, proua komisjoni asepresident, kallid kolleegid, ettepanek standardimise kohta on leidnud siin kojas juba väga pikka arutamist ja hoolimata sellest, et see protsess on olnud nii pikk, võime me nüüd, proua Reding, siin öelda, et Euroopa Parlament selle meetme puhul mis on seotud ka ühisturuaktiga, on väga heaks tulemuseks ma arvan, et me kõik võime proua Koomit äh, raporti puhul õnnitleda. esiteks, meil õnnestus saavutada seda, mida me oleme minevikus väga mitmeid kordi nõudnud, nimelt et meil oleksid määrused, mitte direktiivid ja lõpuks on see nõue ka sisse viidud. teiseks, õnnestus meil ja tegemist on äh, ettepanekuga, mis esimesel lugemisel vastu võetakse pärast kolmepoolseid äh, läbirääkimisi, õnnestus meil parlamendi rolli suurendada. minevikus oli ju niimoodi, et nõukogu oli ainus institutsioon, mis võis standardimise ettepanekuid lepingutele veetod peale panna. aga nüüd vastavalt uuele ettepanekule on ka Euroopa Parlamendil võimalus teha ettepanekuid standardimise kohta ja seda resolutsiooni vormis ning siis ka mõndadele standardimistele vetosid peale panna, näiteks kui siin mingitele Eh, ehitusplaanidele soovitakse teatud standardimise protseduure sisse viia, mis paar aastat tagasi oli mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis väga aktuaalseks küsimuseks see ettepanek arvestab ka majanduspoliitiliste eesmärkidega kogu Euroopas. esiteks, harmoniseeritud standardimine peab olema suunatud turule, see on väga tähtis, meil tuleb erinevate huvigruppide esindajaid rohkem kaasata standardimisprotsessi, nad peaksid saama võimaluse oma sõna sekka öelda, meil on vaja ka kolmandatele osapooltele teavitamissüsteemi, normid peaksid, standardid peaksid olema sellised, mida ühiskond ka vastu võtab ja aktsepteerib ja meil on võimalik selle ettepanekuga tagada seda, et äh, ka ametivõimedel on täielik juurdepääs standardimisprotsessile. ning kõikide fraktsioonide jaoks oli väga tähtis ka see, et väikesed ning keskmise suurusega ettevõtted saavad äh, sajaprotsendilise juurdepääsu standardimisele ja et nende huvidega arvestatakse. minevikus see kahjuks alati ei olnud nii. kallid kolleegid tegemist on ainult ühe meetmega kaheteistkümnest äh, hoovast, mis on ette nähtud esimeses äh, ühisturupaketis ja sellepärast me ei tohiks jätta muljet, et tegemist on verstapostiga väikese keskmise suurusega ettevõtete jaoks. ei ole, tegemist on kõigest ühe osaga suurest strateegiast, mis meil tuleb ühisturul ellu viia ja ma loodan, et ühisturu teise paketiga ja kõikide teiste meetmetega, mis me VKE-de jaoks vastu võtame, saame ka selle kohe koja sajaprotsendilise toetuse, suur tänu! Grazie per il gruppo SD. suur tänu! Schaldemuse per järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel proua Schaldemuse, kolm minutit. No, ja... Eh. proua president, ma rääkisin oma valijatele standardimisest ja sellest, kuidas standardimine toimub. Neil oli väga raske aru saada, mida see kõik tähendab ja millest me siin räägime, kuid me võime öelda, et standardid ja standardimine on väga tähtsad äh, tagamaks koostööd Euroopa Liidus. standardimine ilma standardid, standarditeta muudaks meie elu palju raskemaks. standardimine on väga tähtis äh, igapäevaelus, kui me räägime näiteks arvutitest, arvutitarkvarast äh,, või kas või hõõglampidest, me peame täpselt teadma, mis millega kokku käib ja milliseid tooteid me saame kasutada. see kehtib samamoodi ka mänguasjade ja ka ehitussektori kohta, toiduainete kohta ja ka keskkonna kohta, mida meil tuleb kaitsta. ja seepärast on väga tähtis, et me vaataksime selle seadusandluse veel kord üle ja kontrolliksime praegust kehtivat standardimisalast seadusandlust. me peame eh, seadusandlust kohandama praeguse olukorraga selleks, et muuda tarbijate elu lihtsamaks. peale selle ei tohi me ära unustada ka VKE-sid ja ühisturgu. Need on need kõige tähtsamad kolm aspekti, mis praegusest ettepanekust selgelt välja tulevad. on väga tähtis, et meil on ka rohkem läbipaistvust meil on vaja rohkem läbipaistvust äh, poliitilises seadusandluses. see on tähtis ka meie mandaadi jaoks, on väga tähtis, et meil on võimalik kaasata ka äh, standardimistöös äh, ühiskonna suurem kaasatus, see oli Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni jaoks väga tähtis meie jaoks on tähtis, et ka vabaühendused ja ka ülejäänud asjad huvitatust oleksid standardimisse kaasatud ja et nad saaksid teha oma ettepanekuid ma tahaksin aga veel kord äh, välja tuua ka selle, et väga tähtis on tagada avatud koostöö meil on vaja väga palju ära teha veel teenuste sektoris, pädevuste asjad, pädevuste küsimused on lahtised liikmesriikide vahel, sotsiaalsete süsteemide toimimine, ka need küsimused tuleb lahendada. meie muudatusettepanekud tõid endaga kaasa selle, et meil oli võimalik liikmesriikide pädevust nüüd nimetatud valdkondades toetada tegemist on olukorraga, kus kõik võidavad, äh, tarbijad, tööandjad, ettevõtted, äh, vabaühendused, kõik võidavad uuendatud standardimistööst. süsteem on muudetud lihtsamaks ja kiiremaks. seetõttu palju õnne Euroopa ettevõtetele ja kõikidele tarbijatele, samamoodi nagu ka äh, Euroopa töötajatele, sellepärast et kogu maailm muutub tänu sellele õigusaktile turvalisemaks. La... suur tänu ja nüüd annaksin järgmisena sõna härra Mandersile, aga tundub, et teda kohal ei ole ja seega saab sõna kolleeg Rüüle kolmeks minutiks roheliste nimel suur tänu, proua president teen hästi lühidalt ja keskendun ainult kõige tähtsamale. standardid on väga tähtsad ja ennast õigustanud meetmed. meil on võimalik see, seetõttu sisse viia ühine tehniline keel, ühine tehniline alus. Nad on väga tähtsad ka selleks, et jätkusuutlikku arengut ja innovatsiooni toetada. üle-euroopaline lähenemine on ennast tõestanud ja eriti just kriisi ajal tuleks juba toimivaid meetmeid väga ettevaatlikult reformida. ma arvan, et standardimise puhul meil see õnnestus tähtsus. VKE-de kaasamine ja ka tähtsate ähm, ühiskonna osapoolte kaasamine oli väga tähtis me viisime selle sisse, aga ilma, et me oleksime olemasolevaid struktuure kahjustanud, tegemist on vabatahtliku süsteemiga VKE-de kaasamisõigused tarbijate ja tarbijakaitseorganisatsioonide ametiühingute kaasamist oleks võinud veelgi rohkem suurendada, aga saan aru, et meil tuleb leppida praeguse kompromissiga. me laiendasime standardimist ka teenuste sektorile, eriti just IT-sektor on standardimise jaoks väga tähtis samal ajal aga oli ka väga tähtis teenuste sektoris mitte ära unustada kunstnikke ja ka teisi vabakutselisi elukutseid. standardid on, standardid on tähtsad ainult siis, kui nad on ka turul äh, elutähtsad. meil on välja töötatud äh, platvorm äh, riikideülesel tasandil, kus hakatakse selle üle veel rääkima. väga tähtis oli, et standardid oleksid selgelt äh, seadusandlusesse sisse viidud ja parlamendi jaoks oli tähtis, et me ei soovi mitte mingeid standardeid, mida smugeldatakse sisse tagaukse kaudu ja minu arvates on tegemist väga hea kompromissiga ning meie fraktsioon kavatseb homme hääletada selle poolt. Gruppo... suur tänu ja nüüd ECR eh, fraktsiooni nimel sõna härra Kožušnikile üheks minutiks, palun. lugupeetud proua president, kallid kolleegid, eh, uus standardimispakett on Euroopa Parlamendi jaoks väga tähtsaks meetmeks rahvusvahelises konkurentsis toimetulekuks. seepärast tahan ka raportööri õnnitleda, et tal õnnestus nii hea ettepanek välja töötada nii tähtsas valdkonnas nagu standardid standardite väljatöötamise kiirus on väga tähtis tegur äh, turgude arenemisel. väga tähtis on, et VKE-d ja ka ülejäänud äh, turu osapooled on kaasatud standardimisprotsessi, kuid me ei tohiks ära unustada ka tehnilisi nõudeid, mis kehtivad IKT sektori jaoks. ma olen veendunud, et tehnilised standardid on väga tähtsaks meetmeks e, IKT sektori toetamiseks. standardid peaksid mängima võtmetähtsusega rolli ka toimival ühisturul, nii nagu see teenuste direktiivis on ka paika pandud. raportööril õnnestus tõesti kõik tähtsad küsimused äh, ettepanekusse sisse kirjutada ja ma olen veendunud, et sellest kujuneb edulugu. suur tänu ja nüüd EFT fraktsiooni nimel härra Paška, üks minut teil ka, palun. suur tänu, proua volinik ma hindan kõrgelt äh, komisjoni püüdlusi parandada äri- ja kaubanduskeskkonda Euroopa Liidus, nii nagu selle määrusega väidetavalt tehakse. ja ma olen veendunud, et äh, standardiseerimispõhimõtete uuendamine selle eesmärgi suunas ka viib. praegune süsteem aga toimub väga hästi ja igasuguste muudatuste mõju tuleb väga äh, ettevaatlikult kaaluda minu meelest peaksime me viitama siia rahvusvaheliste standardite mitte kohustuslikule iseloomule ja minu meelest on sellele viide praegu välja jäänud. samuti on välja jäänud igasugused sätted menetluse peatamise kohta. vaatamata sellele aga on väga paljud artiklid minu meelest siiski väga üldised ja võivad viia mitmete tõlgendusteni ja seega on oluline suuremat rõhku panna nendele muudatusettepanekutele, mille on esitanud Tööstuskomisjon ja ka Kaubanduskomisjon, suur tänu! suur tänu ja nüüd äh, saab äh, sõna kolleeg Pastos, ülejäänud kolleegide nimel ja teil on kaks minutit. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, austatud äh, proua volinik lubage alustada sellest, et ma tahaksin meie raportööri proua Koomit suurepärase töö eest eh, tänada, tegemist on Euroopa tuleviku jaoks üliolulise teemaga. maailmas, kus muutused on järjest kiiremad ja kiiremad, on meil tõesti vaja süsteemi, millega lõimitakse standardid, see süsteem peab olema tõhus ja ajaga kaasas käiv tuleb tagada see, et siseturg toimib korralikult ja et tarbijate elu paraneb. ja samas on kaitstud keskkond unustada ei tohi aga ka sotsiaalset kaasatust, tehnoloogia arengut, tehnoloogia, süsteemide ja võrgustike omavahelist äh, koostoimimist, äh, eriti peame siis silmas siin info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonda. nagu öeldud, äh, meil on vaja siit täiesti uut strateegiat ühisturu jaoks. Euroopa standardiseerimissüsteem on siseturu kaasajastamiseks väga oluline meede ja standardiprotsess äh, ja standardite menetluse protsess tuleb üle vaadata. tänu sellele, et me oleme selle üle vaadanud, äh, oleme me jõudnud siis nüüd parema tasakaaluni äh, liikmesriikide ja Euroopa tasandil ja kõik see, mis täna on arutelul olnud, ongi olnud suunatud nende eesmärkide täitmisele, nimelt et kuidas vältida killustumist, see viib tehingukulude tõusuni, ja ka muid äh, kahjusid kaasa. ja seega standardiseerimise protsessi äh, lihtsustamine lihtsustab kindlasti äh, elu liikmesriigi tasandil, parandab juurdepääsu nendele standarditele ja sotsiaalsete huvide kandjad, tarbijad, keskkonnakaitsjad, töölised ja nii edasi saavad kindlasti parema juurdepääsu sellele süsteemile sealhulgas ka puuetega inimesed. kõik see on oluline Euroopa standardisüsteemi jaoks ja meie peame võitlema just nimelt avaliku huvi eest. nii et tänane debatt panustab Euroopa innovatsiooni eh, ja tugevama konkurentsivõime alase arutelu esimene samm. suur tänu ja nüüd saab sõna korreel, kolleeg Gebhardt. suur tänu, proua president, lugupeetud daamid ja härrad Kristel Schaldemaa, see tõi siin väga hea näite. nimelt, et kui meil oleks mälupulk ja tei- ja igal arvutil oleksid erinevad mälupulga augud, siis oleks meil vaja sisse viia Äh, adapter selleks, et me saaksime mälupulka erinevate arv arvutite puhul kasutada. see näitab väga hästi, see näide, kui tähtsad on standardid ja standardimine meie tarbijate igapäevaelus ja kuidas standardite kaudu on võimalik nende elu lihtsamaks muuta. tegemist on väga tähtsa küsimusega. meil siin Euroopa Parlamendis tõesti õnnestus väga palju parandusi sisse viia Euroopa Komisjoni teksti ja tahan tänada nii raportööri kui ka meie variraportööri raportööre selle suurepärase töö eest. aga oli kaks küsimust küsimust, äh, mida tahaksin välja tuua, sest aega on vähe, oli kaks küsimust meie jaoks, mis olid meie jaoks väga tähtsad. esiteks äh, VKE-de toetamine. VKE-d on meie jaoks väga tähtsad selleks, et äh, hoolitseda tõesti selle eest, et standardid ja standardimine ei oleks midagi, millega tegelevad ainult suured ettevõtted, vaid et arvestatakse ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustega. oht on alati olnud väga suur, et suured lihtsalt suruvad ennast turul läbi ja väikesed ettevõtted peavad selle sellega lihtsalt leppima, olgu kulud kui suured tahes. meil õnnestus tõesti hoolitseda ka selle eest, et äh, VKE-dele on toetus ja rahastamine tagatud. teine valdkond, mis meie jaoks oli tähtis, oli nimelt äh, üldhuviteenused, mida me tahtsime välja võtta, kuigi nad uuesti sellesse äh, protsessi sisse viidi ehm, Need üldhuviteenused ja ka vabakutselised olid meie jaoks väga tähtsad, kuna nende jaoks standardimine võib ohtlikuks muutuda. me räägime siin loomingulisest, me räägime ka teenuste paindlikkusest, mis tuleb tagada ja ma arvan, et meil tõesti õnnestus välja töötada rahuldav kompromiss ning ma olen veendunud, et meie fraktsioonina saame selle ettepaneku poolt hääletada tegime ära väga palju tööd ja loodan, et tulevikus muutuvad need asjad lihtsamaks. suur tänu! Parola... suur tänu, äh, sõna kolleeg Karl Beltšile kaheks minutiks. suur tänu, proua president, lugupeetud äh, volinik, kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri tal on ette näidata suurepärane töö ja tal õnnestus lõpetada pikaajaline protsess mis puudutab standardeid, siis ma olen nõus sellega, et meil tuleb standardimise protsessi kiirendada. kui tahaksin siia juurde veel lisada, et standardimise protsess ei tohi, eh, standardimise kiirendamise protsess ei tohi toimuda kvaliteedi arvelt ma olen veendunud, et eh, meil on võimalik administratiivset poolt selles protsessis kiirendada Äh, standarde, mis ametivõimud peaksid tõesti protsessi kiirendama ja tegema seda kompromisside kaudu. peale selle peaks protsess olema ka läbipaistev. ma olen veendunud, et komisjonil on võimalik väga palju selles valdkonnas ära teha, nimelt äh, standardimise protsessi algust ja lõppu on võimalik kiirendada lepingutele allakirjutamist äh,, teenustele eh, litsentside jagamise puhul on tõesti väga palju võimalik eh, protsessi kiiremaks muuta. olen nõus sellega, mida ütles raportöör, me peaksime lähtuma juba praegu kehtivatest standardimisprotsessidest ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, standard, standarditele juurdepääsu puhul me ei räägi mitte ainult standardite hindadest. mul on väga hea meel, et ka riiklikud standardimisasutused kaasati sellesse protsessi, sest niimoodi on meil võimalik kulusid vähendada, niimoodi on meil võimalik äh, välja töötada standardimispakette, mis oleksid soodsamad väga tähtis on arvestada ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja kõikide huvilistega, nad tuleb standardimisprotsessi kaasata. siiamaani ei ole tegelikult VKE-de kaasamise puhul olnud ka mitte mingeid tõkkeid. tihti oli otse vastupidi, nad ei olnud huvitatud, nad ei olnud, sellest protsessist nad ei olnud huvitatud kulude kandmisest, ja ma arvan, et VKE-d on olnud pigem passiivsed. see on küsimus, millega me peaksime veel tegelema, me peaksime leidma meetmeid äh, motiveerimaks äh, VKE-sid äh, raportöör on teinud ettepaneku, millega on võimalik aidata Euroopat muuta konkurentsivõimelisemaks ja jätkusuutlikumaks ja ma arvan, et me kõik saame hääletada selle raporti poolt, mina igal juhul toetan seda täie südamega. suur tänu ja järgmisena kolleeg Vailer, palun poolteist minutit. ja, liebe, liebe Frau lugupeetud proua president, kallid kolleegid, mu prillid jäid juhtmetesse kinni ma tahaksin veel kord raportööri ja tegelikult ka kõiki variraportööre tänada, et meil on nüüd see ettepanek, mille üle saame homme hääletada. siin räägiti väga palju standardite kasulikust poolest, ma tahaksin veel tuua kaks näidet, mis meie jaoks on iseenesestmõistetav. nimelt äh, mobiiltelefonidel äh, üks laadimis äh, üks laadija ja peale selle veel ka äh, elektriautod on tulevikus väga tähtsad kahjuks ühiskond ei tea päris täpselt, äh, kuidas standardeid välja töötatakse, selleks ei ole mitte Euroopa Parlament, vaid äh, riiklikud asutused ja Euroopa Liidu ja rahvusvahelised äh, asutused nagu Sen ja Senelex. viimase kahekümne aasta jooksul on väga palju ära tehtud, kuid on terve rida puudusi, mida me üritasime nüüd kõrvaldada standardite väljatöötamine oli liiga aeglane, liiga kulukas, liiga läbipaistmatu ja ei olnud kaasatud kõiki osapooli. ma arvan, et praeguse ettepanekuga õnnestus meil need puudused kõrvaldada ja meil on võimalik äh, VKE-dele juurdepääsustandarditele muuta odavamaks. meil on võimalik ametiühingud ja sotsiaalpartnerid kaasata, samamoodi nagu ka tarbijakaitseorganisatsioonid ning meil on võimalik äh, omavahel riiklikud, Euroopa tasandi ja rahvusvahelised äh, organisatsioonid ühise laua taha tuua me peame siin rääkima veel äh, standardite vastuvõtmisest, me tõesti peame vaatama, kuidas ühiskond nad vastu võtab. Saksamaa standardimisasutus oli alguses väga skeptiline meie ettepaneku osas, mulle tundub, et nüüd on nende kõhklused kõrvaldatud. Hesseni liidumaa keskmise suurusega ettevõtete esindus ütles mulle, et nemad vähemalt on selle ettepanekuga äh, ja ka siseturukomisjoni ettepanekutega nõus ja nad näevad, et nende tööd tulevikus tõesti see ettepanek ka parandab. suur tänu. ja edasi vaba mikrofon ning me alustame. kolleeg Matse Kukovitš. predsednica, eh, zahvaljujem se poročeval. suur tänu. tahaksin tänada raportööri ja kõiki Äh, neid parlamendiliikmeid, kes osalesid äh, standardimissüsteemi uuendamise protsessis. Äh, minu kogemus näitab, et standardiseeritud protsessid on väga keerukad ettevõtete jaoks ja seetõttu on standardite uuendamine VKE-de jaoks väga oluline uuendus. edasi, VKE-d peaksime mõtlema Bill Gatesi peale, kes ütles juba kümnendi tagasi, et iga lahenduse puhul mõtleb tema esimesena selle peale, kuidas selle standardimine oleks võimalik. ja niimoodi ehitaski Microsoft oma äh, lahenduste paketi üles. edasi tahaksin rääkida mõned sõnad ka teenuste kohta. ma arvan, et me peame pöörama olulist tähelepanu teenustele Euroopa tasandil ning me peaksime mõtlema ka koostöö peale India ja Venemaa ning teiste kasvavate turgude vahel, aitäh! suur tänu, järgnevalt saab sõna äh, kolleeg Tikau. standardizarea europeană consolidează competitivitatea mediului de afaceri. Euroopa standardiseerimine konsolideerib ettevõtete edukuse, eriti siis, kui rahvusvaheliste standarditega käib koostöö. standardid on olulised ettevõtete konkurentsivõime jaoks ning eriti ka VKE-de jaoks. VKE-de osalemine standardimisprotsessis on väga oluline tehnilise arengu tarvis. standardid peavad julgustama SME-sid, VKE-sid selleks, et äh, parendada innovatiivseid lahendusi. ning ka siseriiklikud ametivõimud peaksid standardimisprotsessis oluliselt osalema. me peame tagama, et keelelised tõkked ning kulud väheneksid ja samuti peaksime mõtlema selle peale, et VKE-del peaks olema rahvusvahelistes standardiseerimisorganisatsioonides hääleõigus ITRE komisjonis oleme me mõelnud mitmetele uutele ideedele, näiteks konkreetsete standardimispakettide eh, maksude peale, mis VKI-del oleks kättesaadavad. kolleeg Konferaadi, palun. suur tänu, president. Eh, lubage mul lühidalt eh, voliniku juuresolekul teha järgmise märkuse. minu arust ütlesite teie, et raportööri töö on olnud suurepärane ma arvan, et äh, meie komisjonid on uuendanud ja rikastanud teksti, täiesti uusi asju on selles tekstis, näiteks sidusrühmade äh, kaasamine otsustustegemisprotsessi, VKE-de ligipääs erinevatele standarditele, äh, sotsiaalklausli sisseviimine. Need on väga olulised uuendused. sellepärast, et erinevate sidusrühmade kaasamine on tõesti väga oluline, kuna lõpptulemuse kvaliteeti panustavad nad oluliselt aga mis puudutab teenuseid, siis siin oleks kindlasti võimalik üht-teist parandada. tulevikus võiksime mõelda uue menetluse peale, mis lubaks harmoneerimist ning ei koormaks kodanikke või erinevaid ettevõtteid. nii et väga veenev ja suurepärane tulemus, aga uuenduste peale peame juba mõtlema praegu. suur tänu. kolleeg Haabra, palun. president, mina komisjoni presidendina tahaksin tunnustada kõiki komisjoni liikmeid, kes töötasid äh, pühendunult selleks, et saavutada minu arust suurepärast äh, tulemust ja parendamist äh, Äh, ühe, ühisturu õigusakti. ja ma olen kindel, et proua volinik paneb tähele, et tegemist on ühisturu akti olulise osaga, äh, kui me homme selle üle hääletama hakkame. Äh, tahaksin pöörata teie tähelepanu ka sellele, et arvestades kogu selle teema olulisust ning huvi, mis eh, tuhandete ja tuhandete inimeste osas eh, Euroopa Liidu standardimisprotsessi vastu on. me võtsime erinevate koordinaatorite panusega selle otsuse eh, vastu, tehes ettevalmistustööd, eelnevad kõnelenud kolleegid juba rääkisid, tegime selleks tõhusat tööd, kaheksateist kuud tagasi alustasime, konsulteerisime erinevate osapooltega enne, kui see õigusakt meie ette jõudis. ma arvan, et see on kindlasti panustanud äh, kolleegide töö tulemuse kvaliteeti ning ma tean, et meie komisjoni liikmed äh, kolleegid äh, Keskkonnakomisjonist näiteks ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonist saavad aru, et ka nende huvid on selle õigusaktiga seotud. nii et ma olen kindel, et homme, kui see ettepanek saab tagatud meie koja liikmete poolt, paljud poliitilised fraktsioonid ja liikmed on tulemusega kõvasti vaeva näinud. Grazie, onorevole. suur tänu. kas teie soovite midagi öelda, kolleeg Manders? olge lahked. voorzitter en excuses dat ik wat later ben, want. Eh, suur tänu ja ma vabandan, et jäin hiljaks olin nimelt liiklusummikus kinni. kahjuks ei ole Euroopa liiklusstandardeid, mis ummikutega tegeleksid. tahaksin tunnustada äh, kolleege meie komisjonist suurepärase äh, tulemuse eest ja härra Harbour ütles tõepoolest, et äh, koostöö oli suurepärane, see on tõsi, ma arvan, et see tulemus on väga hea majanduse jaoks tervikuna, tööstuse jaoks ning ka tarbijate jaoks meie Euroopas oleme rahvusvaheliste standardite juhtrollis ning see töö panustab ka maailmamajandusse tervikuna. nii et standardimine lihtsamaks muuta on kindlasti hea mõte. mõned aastad tagasi rääkisin volinik Verhoigeniga sel teemal, et erinevate mobiiltelefoni laadijate standarde peaks ühtlustama. ning mõte oli lihtsustada tööstuse jaoks äh, nende vahendite tootmist ning ka tarbija jaoks lihtsustada olukorda. suur tänu! suur tänu, sõna saab volinik Reding proua volinik, palun teie kord. Äh, ma vabandan, äh, proua juhataja. esitati kaks konkreetset küsimust mulle, härra Manders äh, viimasena. jah, on sõlmitud vabatahtlik kokkulepe Euroopa Liidu ja tööstuse vahel selleks, et harmoneerida laadijaid ja eh, loomulikult eh, sellest oleks kodanikule palju abi. siis esitati küsimus eh, teenuste standardiseerimise kohta ja ma ütleksin küsimuse esitanud parlamendisaadikule, et see uus määrus annab meile veelgi suuremad võimalused teenuste standardiseerimiseks harmoniseeritud teenuste turul, aga äh, ma olen nõus ka täiesti sellega, mida ütles komisjoni esimees äh, Malcolm Harbour. tõesti, tegemist on esimesega kaheteistkümnest hoovast, äh, millega üritatakse ühisturuakti kaubtumiskomisjonis aprillis kaks tuhat üksteist vastu võeti siseturgu toestada ja hoogustada, sellest on kasu tööstusele, tarbijale ja majandusele laiemalt, aga selle puhul on tegemist äh, ka arenguga, eh, mitte revolutsiooniga. see määrus eh, baseerub praeguse hästi toimiva süsteemi alustaladel ja sisse toodud muudatused annavad Euroopale veelgi ühtlasema, läbipaistvama ja kõikehõlmavama süsteemi, see ei aita eh, mitte ainult Euroopas standardiseerimissüsteemi edendada, vaid viib ilmselt selle ka mujale maailmasse nii et suur tänu kojale juba ette selle eest, et võtate selle suure häälteenamusega, ma loodan, vastu mm, täiskogus. suur tänu teile, proua volinik, ja nüüd lõpetuseks annaksin ma sõna äh, äh raportöörile. palun, Lara. suur tänu äh,, kallid kolleegid ma olen väga rahul tänase aruteluga, me oleme selle määruse toonud sisse äh, väga ilusti ja ära kasutanud ja, ja toonud välja ka kõige olulisemad selle raporti osad. Äh, oluline on see, et meie siseturg äh, toimiks hästi, et toimiksid ka rahvusvahelised turud. selliseid süsteeme on Euroopas vaja see süsteem teeb meie ettevõtete elu lihtsamaks ja kogu see ülesehitus on lihtsam ja meie oleme astunud suure sammu kodanike hüvanguks praegu edasi, nii nagu proua Šaldemose ütles, tänu sellele määrusele kodanike elu on lihtsam. ja seega me peame oma argumente kaitsma. Euroopa süsteem peab hakkama olema ühtlasi rahvusvahelisel tasandil, tasandil, vabandust, konkurentsivõimelisem jah, meil on tõesti vaja rohkem määruseid ja vähem direktiive, kui tahame, et välja kujuneks tõeline ühisturg, nii nagu professor Monti ütles ja nii nagu on öelnud omakorda ka volinik äh, äh, Barnier meie eesmärgiks on jõuda ju sellise liiduni, mis ei ole mitte ainult mingisugune majanduslik ühendus, vaid siiski poliitiline ühendus. suur tänu, proua Koomi. sellega on see arutelu lõppenud ja hääletame homme keskpäeval. ja nüüd edasi päevakorraga ja järgmisena on kavas proua Sofii Okoni raport veist elektroonilise identifitseerimise osas. ja annaksingi kohe neljaks minutiks sõna meie raportöörile, palun. suur tänu, proua juhataja. kallid kolleegid